kolleegid, tahaksin anda kojale teada, et vastavalt kodukorra artiklile kakssada kuusteist lõige neli ei ole esitatud ühtegi taotlust panna hääletusele ükskõik millist korrigendumit, mis eh, kuulutati välja eile kell viis. sellega on korrigendumid heaks kiidetud ja nüüd jõuame